nüüd äh, äh, nad on endale haaranud äh, suured turuosad, millest Euroopa Liidu lennuettevõtjad on ilma jäänud. ja seetõttu kui konkurentsimoonutused niimoodi edasi lähevad, siis peame meie Euroopa Liidus konkreetseks muutuma meil on vaja konkreetseid meetmeid äh, selliste äh, dumpingilennuliinide vastu, mida riigi poolt toetatakse. Ähm, meil on äh, vaja reageerida, kui meie lennuettevõtetele hakatakse diskrimineerivaid tingimusi seadma määrus kaheksa kuus äh, kaheksa võimaldab uurimisi läbi viia ning äh, ja, ja juba siis, kui kahju alles ähvardab või kui äh, kahtlustatakse diskrimineerimist, aga see ei ole veel toimunud ja et komisjon tahab aktiivselt tegutseda juba ähvardava kahju puhul on väga hea kallid kolleegid, äh, äh, transpordi peadirektoraat äh, on nüüd juba ähvardava kahju puhul ja mitte tegeliku kahju puhul hakanud tegutsema ja see tähendab seda, et meie siin parlamendis oleme suutnud, meie suutsime selle kolmepoolsetel läbirääkimistel läbi suruda kaheksa kuus kaheksa on tõesti nüüd väga hea vahend, mis siis, kui, kui asjad hästi lähevad, ei pea me seda kunagi kasutama kaheksa, kuus, kaheksa on diplomaatiline vahend, see on Euroopa jaoks ja liikmesriikide jaoks, kes üksinda äh, ei suuda ennast diskrimineerimise vastu kaitsta, aga kui on kakskümmend kaheksa liikmesriiki koos, äh, siis on meil globaalne mõju ja seetõttu äh, ka lennunduses Äh, suudame anda vastuse äh, America first, Hiina first äh, ja nõnda edasi. oleme Euroopa, Euroopa ühiselt. aitäh komisjonile hea ettepaneku eest, aitäh nõukogule raskete, aga ausate läbirääkimiste eest ja tahaksin tänada kolleege, kes väga tõhusalt kaastööd tegid me oleme nüüd väga tugeva aluse pannud väärtustel põhinevale tugevale Euroopale me oleme pannud äh, veel ühe tugeva aluse tugevale Euroopa Liidule, aitäh. aitäh, suur aitäh. ja nüüd komisjoni nimel saab sõna volinik Oettinger, palun. lugupeetud president, daamid ja härrad. ma tahan äh, äh, vabandada kolleeg Pultsi, kes ei saanud tulla, ma asendan teda ta äh, tahaksin tänada härra Piiperit, kes äh, tõesti äh, raportid on väga hästi suunanud ja just juhtkomisjonis on siin väga olulised punktid suutnud sellesse raportisse sisse saada raportöör ja variraportöörid on tõesti teinud väga olulist tööd. uue määruse vastuvõtmine, mis tagab ausa konkurentsi lennuliikluses, on üks väga oluline verstapoest meie Euroopa lennundusstrateegia ellurakendamisel, mille komisjon nelja aasta eest vastu võttis ja nüüd äh, on see siis õiguslikuks aluseks sellele. see õigusakt on äh, väga oluline, see on äh, meie vahend selleks, et saavutada ausat konkurentsi Euroopa lennunduses ja ka välispoliitikas nende riikide, sundida teisi riike siis ausat konkurentsi järgima muudatused selles sektoris puudutavad inimesi, kaupu ja need on olnud tohutud. kogu e, Euroopa poliitika, Euroopa õiguslikud vahendid, mis meil olemas on, e, hakkavad e, hoolitsema selle eest, et kõikide maailma lennuettevõtete vahel oleks aus konkurents. me räägime lendudest, mis tulevad Euroopa Liitu ja väljuvad Euroopa Liidust ja meil on lennuettevõtted, kes on Euroopa Liidus äh, loodud ja äh, neil on ka kaasettevõtted või tütarettevõtted kolmandates riikides. Äh, sellist mudelit me austame, aga ka ühenduste arvu. ja need lennud, mis tulevad Euroopa Liitu, Äh, nendes osas oleme kolmanda riikide lennufirmadele andnud äh, tagatise, et Euroopa Liidu reeglid kehtivad nende kohta täpselt samuti nagu Euroopa Liidu äh, ettevõtetele. meie soovime võrdset konkurentsi samadel tingimustel. ja me ütleme ka, et Euroopa Liidu ettevõtted väljaspool Euroopa Liidus ähm, ei saa alati selliseid samu võrdseid ja ausaid tingimusi, vaid neid diskrimineeritakse, nad on ebasoodsamas olukorras. meie komisjoniga äh, loodame selle koja toetusega äh, seda äh, konkurentsi multilateraalsetel foorumitel samuti edendada WTO ega ICAO äh, tingimused ei võimalda ausat konkurentsi veel tulevikus, see ei ole realistlik. meie siin Euroopa Liidus äh, oleme sõlminud ulatuslikke lennunduskokkuleppeid kolmandate riikidega, mis käsitlevad neid ausaid tingimusi. Euroopa Liit ja kolmandad riigid on äh, sõlminud selliseid leppeid kakskümmend kaheksa või kakskümmend seitse liikmesriiki, kes selliseid äh, leppeid sõlmivad, äh, ei, ei ole veel tõenäoline ja seetõttu on see määrus äh, Euroopa Liidu jaoks oluline, et anda meile üks usaldusväärne ja tõhus vahend, millega saame kaitsta meie liikmesriikide, meie kodanike huvesid, töökohti, lennundusettevõtteid et me saame vastu astuda ebaausatele tavadele ja selle määrusega ka äh, saame võidelda kõige selle vastu. see määrus, äh, mida me siin täna arutame, on põhimõtteliselt äh, vastu nendele varasematele meetoditele, mis on olnud mittetõhusad tänane määrus äh, on just nimelt äh, tänasele lennundussektori olukorrale kohu-, kohaldatud, see on selgem, tõhusam. meie komisjon äh, peame väga oluliseks, et sõlmitakse ka lennunduskokkulepped kolmandate riikidega, partneritega suheldes tuleb pidada dialoogi, tuleb läbirääkimiste käigus leida lahendusi et selliseid ühepoolseid meetmeid ei oleks. tegemist on äh, olulise päevaga ausama konkurentsi jaoks Euroopa Liidu ettevõtete ja kolmandate riikide ettevõtete vahel ja sa-, on samuti hea meie kodanikega, kes mõlemad äh, lennufirmadega lennata saavad ja peavadki, aitäh! Vielen Dank, grazie mille suur aitäh, härra volinik ja nüüd majandus- ja rahanduskomisjoni nimel palun härra Tremosa. Moltes gràcies, senyor president. Tiba komissar uh,, eh, sai willkommen ein anderes mal zu diesem par-. suur aitäh. Dear colleagues, in the context of increased competition between air transport. suurenenud konkurents lennuettevõtete vahel on tähendab seda, et meil on vaja ausat konkurentsi ja võrdseid tingimusi, mida Euroopa Liit peaks nõudma. kallid kolleegid, ja kui me nõuame võrdseid eeskirju ja ausat konkurentsi, ei saa nimetada protektsionismiks. nagu ma olen üles kutsunud mõningaid lendusettevõtteid restruktureerimisele ja lõpetama riigiabi saamist, ma kutsun nüüd selgemate eeskirjade ja läbipaistvuse poolt Euroopas ja ning investeeringute suhtes Euro-. Euroopa Liit kujutab endast viissada miljonit potentsiaalset reisijat kolmandate riikide lennundusettevõttele. Nad äh, kasutavad Euroopa sõlmejaamu ja äh, võtavad siin küpsusest ja seetõttu tuleb silmas pidada, kui sõlmitakse äh, komisjoni poolt kõikehõlmavaid lennunduskokkuleppeid tuleks finantsläbipaistvuse klausi sisse viia lennunduslepingutesse, eh, mida sõlmitakse Euroopa Liidu lennuliinide ja kolmandate riikide vahel. Need lennuettevõtjad, mis saavad subsiidiumi, ei peaks saama kontrollida Euroopa Liidu lennuliine, see ei ole võrdne konkurents. suur aitäh teile, hea kolleeg ja nüüd jätkame sõnavõttudega fraktsioonide nimel, kõigepealt Rahvapartei ja sõna saab härra Van de Kamp. suur tänu, president. tere tulemast, volinik Oettinger. loodetavasti te e-, edastate meie parimad soovid Violeta Bultšile kelle tervis on hakanud paranenud ja ma olen täna kuulnud, kuid kõigepealt soovime talle kiiret paranemist. ma tahaks tänada ka kolleeg Markus Piiperit äh, hästi tehtud töö eest. ta on teinud kõva tööd selle nimel, et äh, see teema edukalt lõpule viia äh,. see viidi lõpule Austria eesistumise ajal ja see on seetõttu väga eripärane, et me arutame alles nüüd äh, äh, triloogi tulemusi äh,. majanduskomisjoni esimees ja ka volinik on juba öelnud, et tegemist on väga olulise dokumendiga ka rahvusvahelises mõttes ja paari viimase kuu jooksul on selle tähtsus veelgi kasvanud äh, Äh, maailmas äh, tõstavad pead natsionalistid ja seetõttu on Euroopa Liidu ülesanne tagada rahvusvahelise lennunduse lennuruumi avatuna. seda on lihtne öelda ja raske tagada. kuid rahvusvahelise lennunduse hoidmine ausal turul avatuna on väga oluline. kuid äh, on väga palju ebaausat konkurentsi selles sektoris ja ka ebaseadusliku riigiabi kasutamist. see ei puuduta ainult äh, lennukikütust ja maandumisradasid ja mitte ainult Araabia riike, Hiinat, Hongkongi või isegi Singapuri, kes on kõik selles osalised. ja Euroopa lennuettevõtjad seisavad silmitsi nendel turgudel ebaausa konkurentsiga ja ma väga loodan, et see dokument parandab nende olukord ja loob neile õiglasema äh, turu osu olukorra. suur aitäh teile ja nüüd äh, sotsialistide ja demokraatide nimel kolleeg Pruiss, palun. aitäh, lugupeetud president, kallid kolleegid see heaolu alus Euroopa Liidus rajaneb sotsiaalsel võrdsusel ja ausal konkurentsil ja see peab kehtima ka rahvusvahelises lennundes. meie seadusandjatena peame oma ettevõtteid ebaausa konkurentsi eest kaitsma selgete reeglitega ja kvalifitseeritud töökohtadega kogu Euroopas kahjuks seisame me silmitsi kaubanduskonfliktidega, kus ja ainult selliste vahenditega suudame ausad reeglid Euroopa jaoks paika panna. määrus kaheksa kuus kaheksa oli seega hädavajalik. nõukogude, nõukogu poole pealt äh, on äh, natuke segane olnud asi, mina äh, ei saanud aru, kuidas osad olid väga tugevalt sellise instrumendi vastu ja leidsid, et lennuettevõtted peaksidki saama e, e, toetusi ja see on täiesti vastuolus vabaturu ideoloogiaga. meie jaoks parlamendis on seega tegemist väga suure edusammuga et me oleme e, Euroopa lennundust suutnud tugevamaks muuta. meil on nüüd olemas tõhus vahend, mis aitab kolmandate riikide kahjulike toetuste vastu meie lennuettevõtteid kaitsta tegemist ei ole protektsionismiga reisijate kaits-, kaitseks või eh, kahjuks või ühenduste kahjuks, tegemist on ausa konkurentsiga eh, fraktsioonide üleselt eh, õnnestus meil lai, lai, laiapõhjaline kompromiss leida ja ähm, selle eest tuleb tänada ka raportööri Markus Piiperit ja ka teisi inimesi. tahaksin äh, südamest tänada selle konstruktiivse töö eest, aitäh! suur aitäh ja nüüd äh, Euroopa konservatiivide reformistide nimel, palun, proua Foster. tänan, president esimesest arvamuse vahetusest oleme kaugele edasi jõudnud, esialgne äh, komisjoni tekst on muutunud, kuid kahjuks võttis protektsionistliku lähenemise, mis võimaldab komisjonil kehtestada karistusi kolmandate riikide lennuettevõtjatele, enne kui vaja, äh, kaebused nende vastu on korralikult uuritud. see saadab pessimistliku signaali meie rahvusvahelistele kaubanduspartneritele ja mõjutaks kahjuliselt ka meie mainet ja ühendavust algne tekst oleks võinud äh, ka nendel lennuettevõtjadel, kes ei ole konkurentsivõimelised, äh, kaevata äh, konkurentide peale, andes komisjonidele selleks volitused. loomulikult on õige võidelda ebaausa konkurentsiga, kuid mitte tarbijate valiku arvel, et piletihindade tõstmisega ja töökohtade äh, kahjustamisega, siis see kõik mõjutab äh, tarneahelat. Äh, kuid ma ka toetan nüüd seda lõplikku kokkulepet, sest seal on juttu ka vaidluste lahendamine kahepoolsete teenuste lepingute abil ja seetõttu me oleme jõudnud õige tasakaaluni, mis võimaldab eh, turul Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel kasvada ja uueneda ja tulevikus tuleks alati mõelda tuleviku peale, mis pikemas perspektiivis on kasulikum kui te lubate, president, ma ütlen, see on ilmselt äh, selles äh, saalis minu viimane sõnavõtt, minu esimene sõnavõtt oli tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal, ma tänan tõlke nii siin kui ka Brüsselis, sekretäriaati ja Euroopa Parlamendi kõiki töötajaid ja institutsiooni töötajaid nende toetuse professionaalsuse eest ja soovin neile edu nende tulevases, tulevases töös suur aitäh teile, hea kolleeg ja nüüd ALDE nimel äh, asepresident Telitska, palun. president, uh, well I will start by thanking Jackie ma tänan Jacqueline Fosterit selle eest, et ta on olnud suurepärane kolleeg, mul oli hea meel temaga koostööd teha ja soovin talle edu. mis puudutab seda määruse eelnõud, siis mul on kolm võtmesõna efektiivsus, täiendavus ja kolmandaks dialoog. efektiivsus tõhusus, sest nüüd on meil instrument, mis mis on kaubandust kaitseva äh, iseloomuga, see määrus võimaldab komisjonil uurida, kas on põhjusi äh, või mingi kaebus, põhjendatud kaebus ja teha seda ka, ka omal algatusel. Äh, tõhusus tähendab ka seda, et komisjon ei pea ootama et Euroopa Liidu lennuettevõtjaid kuidagi kahjulikult mõjutatakse, vaid ähm, komisjonil on võimalus tegutseda, kui on juba tõendeid äh, kahju tekitamise ohust ja see on olnud üks võtmeküsimusi ka läbirääkimisel ja tänu sellele on meil selge ajagraafik uurimiseks ja uurimise lõpetamiseks ja samuti on meil võimalus lühendada seda ajagraafikut, kui tekiks kiireloomuline vajadus. tõhusus ka selles mõttes, et määrus annab komisjonile tegelikud vahendid ausa konkurentsi taastamiseks äh, läbi äh, teatud meetmete kasutuselevõttu või finantsmeetmete. Äh, täiendavus tähendab seda, et et määrus iseenesest ei muuda meie lennuettevõtjad konkurentsivõimelised, kuid koos äh, kõikehõlmavate kahepoolsete lepingutega äh, me loome tervikliku süsteemi ja äh, ka uurimised, mida me võime läbi viia, võib aidata probleeme lahendada kahepoolselt. ja lõpetuseks dialoog meil saavad olema dialoogid ja konsultatsioonid kõikide sidusrühmadega liikmesriikidest äh, ja äh, selleks on ka olemas nagu testisüsteem, meil on dialoog ka partneritega, äh, äh, kes määratakse läbi vastavate mehhanismide ja kahepoolsete leping ja lõpuks Euroopa Parlamendi teavitatakse ka sellest läbirääkimiste ajal, see ei ole protektsionism, see on väga hea töövahend meie jaoks. suur aitäh teile ja nüüd roheliste nimel palun kolleeg Telli, Karima, palun head kolleegid, me hääletame ühte kõige viimast määrust selle ametiaja jooksul lennusektori vallas. ebaaus konkurents lennusektoris on nuhtluseks äh,. Ähm, äh, lahe ettevõtteid äh, äh, toetavad riigid, maksavad kinni nende kütuse ja nii edasi tuhanded töökohad lähevad äh, kaotsi seetõttu. ja see tähendab seda, et väga paljud töötajad jäävad ilma tööta. selle nuhtlusega kaasnevad teised äh, hädad. iga kord, kui ebaausa konkurentsi äh, tõttu suletakse ettevõtted, siis tuleb kasutada pikemat lennuteed Äh, ja see jällegi saastab rohkem. me näeme, et sotsiaalsed küsimused ning majanduslikud küsimused on omavahel tihedalt seotud. lennutranspordi äh, plahvatuslik suurenemine on sotsiaalne kliimanähtus. Äh, töötajate, kodanikena oleme me kõik selle ohvriks. ma tahaksin teile meelde tuletada, et lennusektor on kolm protsenti kogu maailma heitjatest. sama suur kui Saksamaa heidete osas Äh, mida siin äh, tehakse, mitte piisavalt. häda on aga käes, reformimine on tohutu väljakutse. Äh, Pariisi kokkuleppega me nägime tegelikult, et sektor jäeti täielikult välja läbirääkimistest, aga mind muudab kurvaks see, et nüüd Euroopa allub ülemaailmsele süsteemile, mis keeldub osalemast kliima eh, soojenemise vastasest võitlusest. ometigi Euroopas on eh, riike, kes on valmis eh, selle väljakutsega rindu pistma, on välja pakkunud ka erinevaid lahendusi, kütusemaks ja muud. Brüsseli ja Amsterdami vahel on neid lahendusi ka proovitud. ja volinik, meil ei ole enam aega oodata sellega, et sektor ise hakkaks ennast reformima, meie peame õigusloojatena selle kallale asuma. lennussektor on väljakutseid esitav, jah, tõepoolest nii see on, majanduslikult, sotsiaalselt, aga eriti just kliima jaoks. ja siin on komisjon vaikinud liiga kaua. ma tänan teid, härra juhataja. Eh, suur aitäh ja nüüd eh, kuue ja NGL-i nimel kolleeg Pimenta Lopes, poolteist minutit, palun. suur aitäh ja selles ettepanekus tõstetakse erinevaid küsimusi Eh, millest räägime ka meie ühisturu vallas, lennusektoris. me eh, räägime siin Euroopa nägemusest, millega tegelikult luuakse monopol Euroopas, see strateegia on tegelikult kahjustanud teatud lennutranspordijate olukorda, privatiseerimist on toetatud. see on eh, kahjustanud samuti teenuste osutamist ja taristuid. tulemuseks on see, et kahjustatud on ka liikmesriike ja töötajaid, nende õigused on vähenenud ning suurenenud on ebakindlus. konkurents, mis on püha lehm, on see, millele keskendutakse. me näeme, et tegelikult käib võitlus ühisturul osalemise pärast. kolmandad riigid soovisid teatud tingimusi Äh, et meie turule tulla, aga me tahame selle kaalutleda oma turutingimustele, siin ei ole mitte midagi uut. sellise konkurentsi tulemused on äh, negatiivsed nii meie mm, ühisturule kui meie ettevõtetele me näeme, et kannatavate teenused ei peeta kinni töötajate õigustest ja tihtilugu rikutakse tööõigust. Need on põhjused, miks me otsustasime äh, mitte toetada ettepanekut. suur aitäh teile ning nüüd EFTD nimel proua Aiuto, palun, palun, Daniela jah, suur aitäh, lugupeetud juhataja. head kolleegid, nagu te teate, Euroopa Liidu siseselt on meil väga piiravad äh, reeglid seadusliku konkurentsi jaoks. me peame tagama võrdsed tingimused kõikidele ettevõtetele, aga me teame, et äh, vastastikust ei ole alati suutnud me tagada kolmandate riikidega. meie äh, võimud võtavad siis kompensatiivseid meetmeid meet, ning äh, üritavad samuti kontrolli kehtestada kahepoolsete lepingute läbi Euroopa Liidu vähe, väliselt. sellest tulenevalt on oluline, et kuus kaheksa, äh, kaheksa kuus kaheksa, seda võetakse konkreetsemaid meetmeid, antakse läbi uurimisi ning samuti võetakse meetmeid hüvitamiseks, eriti kui me leiame, eriti võttes arvesse, et seda määrust pole tegelikult kunagi kasutatud siin me räägime oma mm, äh, kodanike äh, liikuvusest ning võrdsetest tingimustest oma tööstusel, sellest tulenevalt on vajalik, et meil oleksid ka piisavad toimivad kontrollimehhanismid, aitäh. suur aitäh teile, hea kolleeg. ja nüüd palun kolleeg Sosnjerts. suur aitäh. siin määruses on kirjas, et ebaaus konkurents on konkurents, mis põhineb privileegidel ja toetustel, mida valitsusele pakuti. jah, tõepoolest nii see on, ma olen ka nõus. kui võtta raha maksumaksjatelt ja anda see mingitele ettevõtetele lihtsalt sellepärast, et tegelikult on see röövitud raha. meie aga oleme Euroopa Liidus ja mida muud meie teeme, siis toetame ka kõike ju, põllumajandust, transporti, ettevõt- äh,, üliõpilasi, vabandust, vabaühendusi siin ja mujal ka lennutransporti tegelikult ju. mõnda aega tagasi komisjon nõustus sellega, et Poola valitsuse saaks maksumaksjate rahast Poola õhku toetada. seega on äärmiselt ebakohane meile teha nägu, et meie oleme puhtad poisid me süüdistame teisi, aga tegelikult oleme silmakirjalikud. suur aitäh teile. ja nüüd proua Lukatševska, palun kaks minutit. suur aitäh tõepoolest teile. reisijate lennutransport on äärmiselt oluliseks osaks Euroopa Liidu majanduskasvust. ma olen ise näinud kui palju on juurde tulnud lennuühendusi Euroopa Liidu siseselt kui ka väljaspool Euroopa Liitu. tegemist on dünaamilise areneva eh, turuga, hoolimata sellest, et konkurentsi vari on tugev ja surve on tugev. suur osa sellest survest tuleb idapoolsemate riikide poolt ning ka üleilmastumise tagajärjel. Euroopa Liidu lennuettevõtted võistlevad Lähis-Ida ettevõtetega, kellel on tõesti äärmiselt suur kapital nende käsutuses ning ka väga kõrge kvaliteediga ühendused äh, ja väga äh, konkurentsivõimelised hinnad. samuti ei pea nad alluma Euroopa Liidu seadusandlustele, mis küll toetab kiiret arengut, kuid samuti tähendab see seda, äh, et tegelikult selle tulemusena tekib ebaaus konkurents. nõustun kõikide kõnelejatega, et me peame pingutama selle nimel, et me suudaksime eh, jõuda kokkuleppele turuga, tagama ka ausa konkurentsi klausli. meil on vaja ausat eh, hüvitissüsteemi selleks, et tagada võrdsed tingimused Euroopa Liidu ettevõtetele. ma usun, et see määrus saab olema selliseks instrumendiks, mis tugevdab Euroopa Liidu lennusektorit pidagem aga siiski silmas ka seda, et kui tarbijad valivad lennufirmat, siis nad vaatavad kõigepealt pileti hinda, teenuste kvaliteeti, äh, ka arvestavad sihtkohaga ja oma kogemustega. ma usun, et kui soovime toetada Euroopa Liidu lennuettevõtteid, siis eh, nemad pööravad kõige suuremat tähelepanu just eh, reisijatele, sellepärast et nemad on kõige olulisemad. suur aitäh teile, teil on sinise kaardi küsimus härra Sosnjetsist, Sosnjetsilt, kas te nõustute sellega? vabandan väga, härra Sosnjets, aga kolleeg keeldus sellest sinise kaardi küsimusest ning nüüd härra Tapardel poolteist minutit. kõigepealt tahaksin avaldada tunnustust meie raportöörile härra Piiperile, kes saavutas sellise kokkuleppe väga olulises valdkonnas, mis puudutab lennutranspordi tulevikku Euroopas. Euroopa lennuettevõtted et Äh, peavad tagama Euroopa lennuühendused nii Euroopa sees kui ka väljaspool Euroopat ja meie ülesanne seadusandjatena on kaitsta seda sektorit vahendite ja instrumentidega, äh, mis karistaksid ebaausat äh, konkurentsi, mis tuleneb kolmandatest riikidest, aga samas jääksid ikkagi tõhusad lennuühendused tagatuks riigipoolsed toetused võivad konkurentsi eh, lennutranspordi turul väga tõsiselt moonutada, mis puudutab eh, lennutransporti Euroopas, eh, siis me peame järgima siin ausa konkurentsi põhimõtteid. juhiksin tähelepanu mõnele olulistele asjadele. meil on väga oluline pöörata tähelepanu ka keskkonnakaitsele mina olen Euroopa Turismi Arendamise Grupi president ja tahaksin saata Euroopa ettevõtetele ühe sõnumi, väga oluline on olla keskkonnasõbralik. ja seda ei tee tihtipeale ju kolmandatest riikidest pärit lennufirmad ma tahaksin öelda, et ärge tehke järeleandmisi teenuse kvaliteedi osas tagage kvaliteedi ja hinna tasakaal. Euroopa Liit peab olema maailmas esirinnas teenuste kvaliteedi osas. samuti reisijate ohutuse ja sotsiaalsete tingimuste osas, mis töötajatel on, aitäh. suur aitäh ja järgmisena saab sõna härra Slotovski üheks minutiks, palun. aitäh, president konkurents lennundussektoris ei ole mitte üksnes vajalik, vaid seda lausa oodatakse. aga see tähendab, et tuleb toimida äh, õiglastel põhimõtetel, mis jätavad kõrvale ebaausad tavad, mida kasutavad kolmandad riigid. Euroopa Liidul peavad olema vahendid, mis võimaldavad ennast kaitsta ebaausa konkurentsi eest, mis tuleb lennufirmadest millele makstakse igasuguseid toetusi ja muid hüvesid, mis otseselt mõjutavad konkurentsi Euroopa lennufirmadega. ma arvan, et see määrus annab meile võimaluse selliseid tavasid piirata. sest kõige lõpptulemusena kannatavad ju reisijad aga meil on vaja keerukaid rahvusvahelisi lahendusi, mis keelaksid ära äh, Äh, konkurentsi moonutavate äh, tavade kasutamise lennundussektoris meil on vaja kokkuleppeid, äh, meil on vaja avaldada suuremat survet kolmandatele riikidele selleks, et nendest tavadest lahti saada, aitäh. aitäh. ja alustame nüüd vaba mikrofoni vooruga. kaks sõnasoovijat on härra Marias kõigepealt. aitäh, president. see määrus kaheksa kuus kaheksa tuleb ellu rakendada see on ainukene viis, kuidas me saame sellisele ebaausale toimimisele lõpu teha, mida kasutavad kolmandate riikide lennuettevõtjad meie tegevusetuse tõttu selles valdkonnas on need lennuettevõtjad eh, selliseid ebaausaid tavasid saanud kasutada, aga me peame mõtlema ka sellele, et meie siselendudel on vaja rohkem konkurentsi. lugupeetud volinik Oettinger, on eh, probleeme, mis puudutab Egeuse lennufirmat see on väga kallis lennufirma. näiteks eh, Kreetalt Ateenasse tuleb maksta rohkem, kui tahad näiteks Ateenast Berliini lennata. ja Egeuse mere saartele on piletid samuti väga kallid, selles osas tuleb midagi ette võtta mina olen seda äh, praktikat möödunud aasta juunist alates hukka mõistnud, see on täiesti lubamatu, me ei tohi lubada selliseid äh, monopole äh, piletid Kreeka saartelt näiteks mandriosale, Kreeka mandriosale on väga kallid, aitäh. härra Eferidž järgmisena. aitäh ma olin mures, kui raportöör ütles, me kõik hoiame kokku ja siis saame ühiselt midagi saavutada. aga siis ma nägin, et me tahame kaitsta konkurentsi lennundustranspordis ja siis volinik rääkis selle, ütles, et konstruktiivne arutelu, enne kui arutelu oli üldse alanudki ja siis äh, äh, näitas meile terve nimekirja reeglitest, mida me peame tegema. ja nüüd, äh, milles siis asi on, tegelikult me võtame isiklike või individuaalsete tehingute sõlmimise võimalused ära ja Euroopa Liit hakkab läbirääkimisi pidama ja olete te märganud, et mõned riig-, ettevõtted, mõned, mõned riigid annavad oma ettevõtetele toetusi, et neid toe-, aidata ja äh, meie, see, mida meie teeme, sellel ei ole mingit pistmist vabakaubandusega, vaid hoopis riigiabiga ja mul on mure, et et võib-olla see konkurentsi osa on natukene valesti, et võib-olla võiks siin hoopis riigiabile rõhuda, aitäh. aitäh. suur aitäh ja nüüd on veel härra Kelly palunud sõna, palun. As MEPs we probably fly more often than most people in society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 Uh, all the others including. ja aastaid tagasi, kui ei olnud odavaid lennufirmasid, siis äh, me ei olnud konkurentsivõimelised. aga me peame rääkima tõesti nendest ebaausatest tavadest ja me peame sellele kuidagi lõpu tegema. Thank you very much, grazie mille. E adesso a nome della Commissione la parola al commissario Oettinger. Please commission Äh, ja härra Oettinger, palun. lugupeetud president, lugupeetud saadikud. Äh, ma Äh, saan teie sõnavõttudest aru, et te olete laialdaselt nõus sellega, mida meie oleme välja pakkunud, mida teie raportöör härra Piiper on välja pakkunud, äh, mida komisjon, mida nõukogu on välja pakkunud. Äh, mitmetes sõnavõttudes mainiti ka probleeme jah, ega selle määrusega ei saa kõiki probleeme lahendada, aga see on väga suur samm ausa konkurentsi suur, suunas, mis on lennuettevõtete huvides, kes on, kelle asukoht on siin Euroopas ja eh, ka nende jaoks, kes tahavad eh, samu, ka te, välja, välismaiste lennufirmade jaoks, kes peavad samu reegleid järgima see on kodanike ja reisijate huvides, nende äh, on tagatud soodsad hinnad äh, ja või, erinevad võimalused ning niimoodi nad saavad endale siis ka neid erinevaid lennureise broneerida. ma olen täiesti kindel, et parlament ei äh, hääletus annab sellele kõigele hoo ja Äh, kolleeg Pults äh, peab äh, veel siis üsna palju tööd ära tegema, aga see määruse eelnõu on juba suur samm ausama lennuunduse suunas. aitäh, aitäh, lugupeetud volinik. ja nüüd saab sõna härra Piiper, palun aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik Günther Oettinger Äh, aitäh, äh, äh, jah, me räägime energiast, eelarvest, täna lennundusest, te olete alati väga veenev. tahaksin tänada kolleege julgustavate panuste eest, toetuse eest. tahaksin veel teiste fraktsioonide variraportööri ja kõiki läbirääkimise meeskonna töötajaid ning meie assistente tänada mul on väga hea meel selle üle, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ühte eesmärki järgivad ja meil õnnestus kaitsta ka väiksemaid riike, me oleme eh, suutnud vältida selliseid konfliktiolukordi, oleme lahenduse leidnud. mul on väga hea meel selle üle, et parlament oli just see, kes selle määruse tugevamaks tegi Äh, sest nüüd juba, kui kahju ähvardab, äh, on sellest piisav, et äh, seda määrust kaheksa, kuus, kaheksa käivitada. lugupeetud daamid ja härrad, homme on hea päev Euroopa lennunduse jaoks, hea päev ausa Euroopa jaoks, kui me Euroopas ühtsed oleme Eh, siis suudame lennundusettevõtete ja teatud riikide egoismile vastu astuda. suur aitäh kõigile! Eh, suur aitäh, härra Piiper, arutelu on lõppenud ja eh, hääletus toimub homme. nüüd vastavalt päevakorrale läheme edasi Holmajärvi määrusega raportiga kaks tuhat kakskümmend aasta eelarve koostamise suunised, kolmas jagu. ja sõna saab kõigepealt raportöör proua Hoolmeier, palun teie. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. kõigepealt tahaksin kõigepealt tänada äh, oma variraportööre, kes ühiselt minuga väga intensiivselt on vaeva näinud selle nimel, et häid suuniseid paika panna iseäranis äh, keskendudes siis kõige olulisematele asjadele aastast kaks tuhat kakskümmend, see ei ole lihtne aasta Äh, sellepärast et äh, üks finantsraamistik lõpeb ja me üritame siin äh, mõistlikku üleminekut saavutada ja tegemist on ka aastaga, kus on toimunud Brexit ja me täpselt ei tea, mis äh, meid ees ootab ja kolmandaks me seisame silmitsi suurte väljakutsetega, me peame äh, töö, konkurentsivõimet suurendama, töökohti looma, sotsiaalset heaolu Euroopa Liidus edendama. meil on väljakutsed arenguabi valdkonnas, samuti on rändevoogudega toimetulemises Äh, nende inimestega, kes teistes riikides kannatavad puudust. samuti on julgeolek äh, oluline, nii sisejulgeolek kui ka välisjulgeolek ja loomulikult me peame äh, oma kodanikke võimalikult hästi kaitsma. kallid kolleegid, ma tahaksin paluda et te meie soove iseäranis Erasmuse ja noorte valdkonnas, et te vastu tuleksite ähm, äh, ainult siis, kui noortel inimestel on kindlad ja äh, head töökohad, äh, siis on meil tööstus ja majandus, mis suudab konkurentsivõimelisi töökohti luua ja ja me tahame, me peame investeerima noortesse, et nad saaksid hea hariduse ja et nad juba oma õpp-, õppeprotsessi raames saaksid tutvuda teiste riikidega, eh, oma naabritega eh, kontakte luua, nii et, et seda peame ka edendama eh, meil on ka Horizon Europe, Horisont Euroopa programm, kus meil oleks vaja midagi palju julgemat ära teha, sellepärast et ma sooviksin, et sellised programmid nagu COSME Äh, tulevikutehnoloogiad, äh, et need äh, seal ei ole eriti palju vahendeid kasutatud, aga mitte sellepärast, et need programmid oleksid halvad, vaid sellepärast, et meil lihtsalt ei ole piisavalt raha kõigile ja me tahaksime, et meil oleksid siin Euroopas töökohad, mis on soodat-, suunatud tulevikku. meil on oluline ka, et oleks sotsiaalne kindlustus, et töökohad oleksid tulevikuvõimelised ja ettevõtted suudaksid investeerida just nimelt sen-, nendesse valdkondadesse ja seetõttu mina pean seda meie kõige olulisemaks ülesandeks, et me toetaksime noori inimesi, et nad oleksid hästi kvalifitseeritud, nii et, et nad oleksid jätkusuutlikud äh, tööturul ja ja samuti on oluline toetada innovatsiooni, et meil oleksid tuleviku töökohad olemas, et meil oleks konkurentsivõime, et me suudaksime teiste riikidega siin maakeral konkureerida ja tahaksin et äh, liikmesriigid äh, on äh, tihtipeale oma seisukohti muutnud ja oleks väga oluline, kui me saaksime võimalikult varakult kokkuleppele saada ja mitte paar päeva enne lõplikku otsust tegemist ja võib-olla tuleb lõplik kokkulepe alles järgmise parlamendi ametiajal, aga äh, väga oluline oleks, et nõukogu ja komisjon ka meie jaoks olulisi punkte toetaksid, aitäh. aitäh, suur aitäh, kolleeg. ja nüüd saab sõna volinik Oettinger, palun lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud president, tänane arutelu äh, alustab äh, kahe tuhande kümnenda aasta eelarve läbirääkimisi, tegemist on väga huvitava aastaga. Äh, see on finantsraamistiku viimane aasta. ja see on huvitava aastaga Eh, sellepärast et meil seisab ees Brexit ja me ei tea täpselt, eh, kas mm, meie kuningriigid eh, Ühendkuningriigist järgmisel aastal osalevad eelarves, kas nad panustavad eelarvesse ja kas nad meiega ühehäälselt ka eelarve üle nõukogus otsustavad ning kolmandaks seisab ees ka Äh, ameti äh, koosseisude muutmine, parlamendi koosseis muutub, komisjoni koosseis muutub ja me peame kindlasti hoolitsema selle eest, et säiliks stabiilsus, et äh, eelarvest rahastavad programmid, mis Euroopa arengule positiivselt mõjutavad, mis meie ühiseid eesmärke teenivad, saavad Euroopa rahast toetust tahaksin tänada proua Hoolmeierit äh, väga aruka töö eest. Äh, ta on erinevaid ootusi, mis fraktsioonidel ja kolleegidel on siin äh, ühiseks lähenemiseks vorminud, see ei ole sugugi lihtne ja valimiste aastal veel eriti ja ma tahaksin tänada ka neid kolleege, kes olid valmis talle vastu tulema ja kes ei pidanud äh, vali, valimiskampaaniat, vaid mõtlesid parlamendi seisukohtadele. tahaksin teid tänada ka selle eest, et parlamendi äh, suunad on põhimõtteliselt samasugused nagu komisjoni omadki. aastavahetus. Äh, te vastutate praegu parlamendi seisukoha väljatöötamise eest ja ma loodan, et järgmine parlamendi koosseis teie tööd ei õõnesta, vaid jätkab sellest. ja ma loodan, et võimalikult paljud teist parlamendi tagasi valitakse, et te jällegi järgmises parlamendi koosseisus eelarvega tegelete. ma loodan, et teid valitakse tagasi ja nii rapo-, tahaksin tänada nii raportööri kui ka teisi, kes eelarve vallas pädevad olid. ma loodan, et te olete jällegi järgmises parlamendis. ja komisjoni jaoks on loomulikult äh, väga põnev see, kui lepitusmenetlus oktoobris algab Äh, vähemalt Junckeri komisjoni ajal oli see niimoodi, see algas alati novem-, äh, oktoobris, võib-olla järgmise komisjoni koosseisuga hakkab see novembris. ja äh, võib-olla, võib-olla järgmine komisjoni koosseis ei käitu täpselt niimoodi nagu Junckeri komisjon, aga me igatahes sooviksime, et oleks järjepidevus eelarve küsimustes, et oleks tagatud Euroopa stabiilsus, mis on äärmiselt oluline ja tuleviku Euroopa jaoks on väga oluline investeerida kodanikesse, innovatsiooni ja julgeolekusse. Äh, need on kõik need asjad, mida proua Hoolmeier mainis, minu arvates on see väga arukas lähenemine äh, me pöörame tähelepanu kodanikele, Euroopa lisandväärtusele, niimoodi saame kodanikke Euroopa väärtuses veenda. Äh, meil on vaja ühiseid prioriteete, konkurentsivõime, majanduskasv paremad äh, ja rohkem töökohti ja paremad elutingimused, teadusuuringud, äh, noor põlvkond, võitlus äh, keskkonnamuutuste vastu, kliimamuutuste vastu ja me jagame seda lähenemist, et majanduskasvu edenemine Eh, peab olema üks väga oluline prioriteet. viimased kuus aastat olid ühte, ühtekokku siiski Euroopa majanduse jaoks head aastad. igalt, igas aastas on majandus kasvanud kõrgem. me oleme saanud rohkem maksutule, tulusid kui ennustati aastast aastasse on töökohtade arv juurde suurenenud ning ka noorte tööhõive on suurenenud jah, see ei ole veel piisav, meil on veel väga palju teha, aga siiski on aastad olnud head ja kõikide prognooside kohaselt nüüd majanduskasv aeglustub ja kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarves on meil vaja vahendeid, mis majanduslanguse, majanduskriisi vastu on suunatud, mis tagavad majanduskasvu, töökohad, jõukuse, ähm, äh, konkurentsivõime äh, meie piiratud rahaliste vahendite piires. Kosme äh, ja teised programmid. jah, need on väga olulised selleks, et meil oleks Euroopas innovatsioon. Erasmus pluss on väga oluline meie kultuuridevahelise komponendi, kompetentsi suurendamisel, küberjulgeolek on samuti oluline, kliimamuutuste vastane võitlus on oluline. meil on väga palju programme, mis lähevad õiges suunas ja mida me oma piiratud vahenditega peame toetama ja tugevdama. ja selleks on meil vaja võimalikult palju paindlikkust. parlament ja komisjon peaksid ühiselt Äh, nõukogu vastu võitlema selle eest, et meil oleks paindlikkus, et me saaksime õigeaegselt reageerida äh, nendele väljakutsetele ja ülesannetele, mis meid järgmisel aastal ees ootavad. Mm, me peame arvestama sellega, äh, et just nimelt ühtekuuluvuspoliitikas Äh, on meil vaja piisavalt vahendeid, meil on vaja makseteks piisavalt vahendeid, et kõik need kulukohustused, mis me võtsime, et me saaksime nüüd äh, ka need rahaliselt katta. ja ei peaks seda järgmisse aastasse üle kandma kaheteistkümnendal veebruaril ECOFINis pandi suunised paika ja järgmise paari päeva jooksul peaksid siis need täiendavad suunised samuti välja antama ja me üritame ka siis komisjoni poole pealt vahendajaks olla, et neid arutelusid edasi arendada. ja kahekümnes märts on siis esimene võimalus selleks ja veel kord tahaksin öelda, teie prioriteedid on komisjonile vastuvõetavad, ma tänan teid väga hea töö eest. ja äh, te olete tõesti olnud väga arukad, te ei ole lasknud valimiskampaanial äh, seda tõsist eelarvetööd ära segada ja te olete lähtunud ikkagi meie kodanike huvidest, suur aitäh! suur aitäh teile! Äh, hea volinik ja nüüd jätkame fraktsioonide nimel sõnavõttudega. kõigepealt äh, Rahvapartei nimel saab sõna härra Kelly kolmeks minutiks, palun. Uh, suur tänu ja õnnitlused ka kolleeg Monikale ja ka volinik Oettingerile, kes on teinud väga head tööd selle teema kallal, nii nagu ka eelmise teema kallal. on hea, et meid juhivad äh, head inimesed ja neid tuleks ka tänada see on oluline, et eelarve kaks tuhat kakskümmend seab õiged suunad järgmisele mitmeaastasele finantsraamistega, seetõttu me peame tagama, et meil on olemas võtmeprioriteedid, mida me soovime saavutada järgmise kümnendi jooksul. see peab olema tulevikku suunatud eelarve, nagu volinik ütles. ma tervitan seda, et raportöör keskendub ka äh, teadusuuringutele ja uuendustegevustele, see on teema, mis on parlamendile südame see on oluline, et tagada jätkuv kasv, töökohtade loomine liikmesriikide ja suurendab meie ülemaailmset konkurentsivõimet äh, ma tervitan ka seda, et raportöör on äh, pööranud tähelepanu jätkuvatele programmidele äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend, Kosme ja nii edasi ja samuti, kui me räägime väljakutsetest seoses kliimamuutustega, et saavutada kahe tuhande kolmekümnenda aasta sihttasemed, eh, mida me arutasime täna hommikul eh, teise volikogu eh, kohale ja tuleb tagada ka meetmed, et Euroopa Liit oleks kliimamuutuste vastu võitlemisel esirinnas ja alustaksime ka Pariisi lepingu elluviimist ilma rahastamisvahendite nende meetmetele me ei saavuta midagi ja mõned eh, edukad programmid on need, mis aitavad Euroopa Liidul mobiliseeruda. Eh, need on olnud eh, edukad eelmistel aastal. EFSI üksinda andis lisaelektrienergiat kolmkümmend kaks tuhat gigavatti ja üheksakümmend protsenti sellest oli taastuvatest allikad. lisaks sellele tagas viis tuhat gigavatt-tundi energiasäästu igal aastal ja äh, selle äh, õigusjärglane saavutab samuti tegelikkuses tulemusi. Äh, investeeringud Euroopa Liitu on suur programm ja selleks kasutada EFC-d ja meil alles oli arutelu selle. see näitab seda, et meil on väga ambitsioonikad Euroopa Liidu piisavalt rahastatud eelarvet vaja ja me loodame, et see jätkub ka aastal kaks tuhat kakskümmend ja viib meid äh, arutelude lõpule uue MFF-i loomiseks, mis äh, hakkab kehtima kuni aastani kaks tuhat kakskümmend seitse. ja siin on viide Brexitile äh, ja see on hämmastav, et ainult nelja häälte enamusega otsustasid Briti parlamendisaadikud, et nad ei toeta lahku, leppeta lahkumist ja nüüd tekib küsimus, kuidas seda äh, lünka täita, et me saaksime kollektiivselt äh, äh, täita meie sealsed ülesanded, äh, selle asemel, et üksinda tegutseda. suur aitäh teile, kolleeg. sinise kaardi küsimus on äh, proua Niir Jadalt, kas te nõustute? palun. Ähm, Sean, Äh, mul on hea meel, et sa näitad niisugust huvi kliimaküsimuste vastu. kui sa tunneksid eelarvet, siis sa mõistaksid, et äh, äh, kliimameetmete jaoks on väga väike eelarve ette nähtud. küsimus on, miks sinu fraktsioon keeldus arutamast kliimamuutusi Iira peaministriga ja miks teie partei liikmed pidevalt äh, toetavad kulutusi fossiilsetele kütustele ja mitte sellele, kuidas paremini elada ilma fossiilsete kütusteta, see hämmastab, et võib-olla sa võiksid valgustada oma ideid selles küsimuses. see on huvitav küsimus, minu fraktsioon siin Euroopa Parlamendis Äh, mina olen osalenud kliimamuutuste äh, äh, teemalistes aruteludes, esindanud parlamenti Pariisis, olin ka taastuvenergia raportöör ja sõnavõtja seisukohalt see kriitika ei ole õigustatud. ma tahan öelda, minu valitsus on praegu valitsuses. meie uue ministri juhtimisel hetkel valmistab ette meie kliima ja energeetika alast tegevuskava, mis saab olema väga ambitsioonikas ja seab ka äh, sihttasemed äh, aastaks kaks tuhat kolmkümmend, kakskümmend viis protsenti eraldatakse kliimameetmetel. minu partei, Iirimaa valitsus ja, ja Rahvapartei parlamendis on nende muutuste esirinnas ja tegutsevad väga praktiliselt, äh, et võidelda kliimamuutuste vastu suur aitäh teile ning nüüd äh, sotsialistide ja äh, democratici al parlamento europeo la parola all'onorevole eh, eh, glonek morin je vous en prie madame. palun proua. aitäh. lugupeetud äh, juhataja, volinik, head kolleegid. minu jaoks on muidugi tegemist suure auga siin selgitada sotsialistide demokraatide seisukohti Äh, kaks tuhat äh, kakskümmend eelarve ettevalmistamisega, tegemist viimasega.